ning ähm, kui kellelgi vastuväiteid pole, siis on see kuulutatud kinnitatuks. täna on äh, võimalik kuulata kõiki keeli peale malta keele. nii, et kolmepoolsete läbirääkimiste andmed annan sõna raportöörile annan sõna proua Blinkivitšutele. suur aitäh, kolleegid. Eh, kokkuvõtted eh, triloogidest kol-, mm, globaliseerimisega kohaliseminemise fondi osas. kaks nädalat tagasi olid meil esimesed institutsioonide vahelised kolmepoolsed läbirääkimised, enne seda oli meil kohtumine variraportööridega ja arutasime võimalust poliitiliste triloogide korraldamiseks ning variraportööridega kohtudes otsustasime, et oleme valmis toetama Euroopa Parlamendi juhtide seisukohti ehk siis äh, et äh, poliitilised dialoogid ei toimu enne seda, kui me teame, mis äh, toimub mitmeaastase finantsraamistikuga, me ei tea, kui suured fondid on, kui suured panused on, seega ei ole võimalik meil sellest ka rääkida. ma tõstatasin selle küsimuse esimeses äh, triloogis ja pean ütlema, et sellega selle ka lõppes otsustasime siiski tehniliste eh, triloogidega jätkata, need juba algasid eile, oli esimene kord, eh, töötasime kolm tundi, meil toimusid põhjalikud eh, arutelud, et kompromissideni jõuda ja pean ütlema ka seda, et me pole kuigi palju edasi jõudnud, kuid tööõhkkond kolme institutsiooni vahel olid väga, oli väga positiivne ning äh, jätkame tehniliste triloogidega. üks toimub veel üheteistkümnendal märtsil. see äh, oli seotud siis poliitiliste triloogidega, kuid meil ei äh, tippkohtumisel ülemkogul räägitakse eh, poliitilis-, räägitakse mitmeaastasest finantsraamistikust, aga me ei saa rääkida triloogidel täpsemalt, enne kui me teame, eh, mis meid ees ootab finantsraamistikus, sest tahaks teile ühtlasi öelda, et eh, saatsime kirja komisjonile ning palusime komisjonilt, et et ehm, meile edastatakse kõige adekvaatsemad ettepanekud programmide jätkuvuse koha pealt. praegusel hetkel me ei jõudnud ehm, detsembri lõpus kokkuleppele. kõik on veel võimalik ning meie peame olema igasugusteks võimalusteks valmis ja peame parlamendi juhatuse seisukohti, et ettepanekuid äh, järgima. kirjutasime komisjonile kirja EGF e e, e, programmi jätkuvuse kohta, kui on mingisuguseid muid uudiseid, siis ma teavitan teid. suur aitäh. kolmas punkt viimaste koosolekute protokollide kinnitamine, kui vastulauseid ei ole, siis kuulutame need kinnitatuks. Lähme nüüd neljanda punkti juurde. suurem koostöö tööhõiveametite, suurema koostöö kui tööhõiveametite vahel sõna saab Manuel Pissarro, õigemini saaks, kui ta saalis oleks. Não estando o relator na sala ainda, não sei se algum dos relatores sombra. raportöör pole veel kohal, ma ei tea, kas mõni variraportöör soovib sõna. proua Toont. Thank you very, thank you very much for the. suur aitäh, et mulle sõna andsite, räägin äh, proua eh, Skittedali nimel, kes on täna haige. kui vaatame muudatusettepanekute eh, teid üle, siis näeme, et paljud on üldiselt rahul tulemusega, esimestel aastatel on ehm, võrgustik eh, toonud lisaväärtust liikmesriikide tegemisse Eh, ning eh, seda tänu vabadusele, mille see raamistik eh, annab, kuid loomulikult on ruumi ka asja parandada, Rahvapartei leiab, et võrgud, et võrgustik ise peab oma, võimalikult hästi oma, ise oma suunda korraldama, ehk siis me ei ei peaks üritama seda võrgustikku eh, ju, ju, eh, juhtida. Eh, rahvapartei arvab, et peame rõhutama rohkem kui kolme küsimust. kõigepealt siis see, mis puudutab digitaliseerimist, koolitusi et, et samuti pakkumine ja nõudlus Euroopa tööhõiveturul, seda on rõhutanud ka nõukogu, Rahvapartei ei olnud nõus äh, roheliste ettepanekutega äh, jätkuva äh, struktuuri osas, ootame ka tulevasi kohtumisi variraportööridega, aitäh suur aitäh, nüüd annan sõna eh, proua Tellile Renew fraktsioonist. suur aitäh, kallid kolleegid, tahaksin tänada neid, eh, kes esitasid oma konstruktiivsed ettepanekud, arvan, et siin on väga palju punkte, mille osas on võimalik äh, kokku leppida, olen täiesti nõus sellega, et eh, meie ettepanekud peaksid olema jätkusuutlikud eh, ning näen ka seda, et võrgustikud peaks tihendama koostööd sotsiaalpartneritega, tööhõiveametitega ning eh, kutsekoolituskeskustega. samuti tuleks arvesse võtta ka tööturu vajaduste aspekte. Eh, oluline on ka see, et, eh, et arvesse võetaks ka vähemuste ja puuetega inimeste vajadusi. oluline on ka see, et äh, et digitaalne üleminek leiaks arvesse võtmist. eelistan komisjoni ettepanekut, mis puudutab äh, seda perioodi, mille jaoks äh, võrgustik on loodud. komisjon on õigusega öelnud, et tegemist on digitaalse küsimusega, seda peaks arvestama. aitäh. aitäh, annan nüüd sõna Stefania Zambellile, idee variraportöörile suur aitäh, kolleegid, president. tööhõiveametid on väga oluline instrument, neil on olnud positiivne mõju Euroopa kodanikele ning just sellepärast on vaja tugevdatud koostööd eh, erinevate tööhõiveametite vahel kahe tuhande kahekümne seitsmenda aasta lõpuni. oluline on nende tegevust jälgida praegusel hetkel on vaja toetada võimalikult hästi eh, Euroopa töötajaid, esitasime muudatusettepanekuid, teine muudatusettepanek eh, puudutab teenistuste digitaliseerimist, see aitab eh, tööd tõhustada ja garanteerida töö, teenust, teenistuste paremat toimimist ja läbipaistvust leian ühtlasi ka heade tavade eh, jagamist liikmesriikide vahel, et kõige tublimad saaks eh, aidata neid eh, riike, kus on veel parandamisvõimalusi. ning arvame ühtlasi, et Euroopa tegevus peab olema tasand, peab olema tas-, lisaks sellele, mida teevad juba praegu tööhõiveametid liikmesriikides. suur aitäh. annan nüüd äh, sõna roheliste esindajale. suur aitäh, kallid kolleegid, kõigepealt lubage väljendada äh, hea meelt selle hea kollektiivse töö eest, mille teinud on, oleme, see on väga tähtis meie kodanike jaoks, arvan, et et tööhõiveametite koordineerimine on väga oluline, peame toetama eh, eh, eh, peame toetama vastastikust koostööd ja heade tavade jagamist. meie soovime eelkõige tegeleda eh, ökoloogilise ülemineku küsimusega eh, ning eh, see peab olema ka võimalus luua jätkusuutlikke töökohti meie kodanike jaoks ning samuti peaks nad olema võimalikult individuaalseks muudetud kogu Euroopa territooriumil. üldiselt on meil umbes kuuskümmend muudatusettepanekut ning arutelu meie vahel annab kindlasti härra Pisarule selliseid kompromissmuudatusettepanekuid, mis äh, annavad äh, uue äh, kvaliteedi kogu raportile. on hea, et me avalikust teenusest räägime, arvan. sümbolid on väga olulised poliitikas, erasektor saab iseenda organiseerimisega hakkama, kuid arvame, et äh, et avalik teenus peab aga midagi enam tegema. me ei pea eh, mitte ainult andma järgimisvõimalusi, vaid peame andma ka koostöövõimaluse kõigile, mis oleks kõigile kasulik Euroopa Liidus. töö jätkub ning ma hea meelega äh, jätkan arutelusid äh, oma kolleegidega, härra Pissarroga ja loodetavasti saame tulemi-, tulemuseks äh, võimalikult hea teksti nii meie kui meie kodanike jaoks. suur aitäh ja nüüd annan sõna ECR-i kodukolleegile härra äh, Kadri Stillule sõna. lugupeetud daamid ja härrad kui no ma kõik need, äh, äh, kui ma kõik need äh, muudatusettepanekud läbi lugesin, tekkisid mul mõningad märkused eelkõige selles osas, mis puudutab esimest poolt, raporti esimest poolt, mõnes mõttes on tegemist ju pädevustega, mis on liikmesriikide pädevuses, see puudutab eelkõige koolitust või ja mis ületavad meie pädevusi, näiteks uut rohelist lepet ja nii edasi. oleme andnud teatud kehtivusperioodi, see pole võib-olla õige. me paljud muudatusettepanekud keskenduvad rohelisele leppele. järgnevate aastate jooksul keskendume paljuski rohelisele ülemikule, kuid see ei peaks olema ainus äh, asi, millega avalik teeni-, avalik äh, sektor tegeleb, mõned muudatusettepanekud soovivad, äh, et need, ähm, et Eh, avalik eh, sektor ületaks oma pädevusi. meie keskendume ka koostööle kolmandate riikidega. selline poliitika on kõik eh, liikmesriikide pädevuses, nemad otsustavad, kellega ja kuidas soovivad nad koostööd teha, aitäh. aitäh, lugupeetud kolleeg. Kosta Savenitist ei ole siin. tema on äh, roheliste variraportöör ja äh, nüüd annan ma sõna raportöörile. Äh, vabandust, et ilma teieta arut-, alustasime, aga meie päevakord on tõesti väga-väga täis. suur aitäh teile ja ma väga vabandan, et ma hilinesin. kallid kolleegid, ma tahaksin tänada Äh, huvi eest selle raporti äh, suhtes. Äh, ma sain üle viiekümne muudatusettepaneku ja paljud neist muudatusettepanekutest kindlasti parandavad kogu raporti sisu. on ka selliseid, mis isegi need, millega ma nõus ei ole, aitavad poliitilist debatti pidada sellel teemal üritan teha kõik selleks, et et, et kogu, et kogu see arutelu aitaks uusi võimalusi välja pakkuda. tahaksin väärtustada soolist võrdsust ning sotsiaalpartnereid, samuti ka e, tegelen pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasamise küsimustega loomulikult on äärmiselt oluline viidata ka sotsiaalsambale ning jätkusuutliku arengu eesmärkidele. ma arvan, et me ei tohiks kunagi ära unustada ka põhi, aluslepetes öeldud see, mis öeldakse, seda, mida öeldakse ehm, Euroopa tööjõupoliitikate eh, kohta, ma arvan, et oleme kõik nõus sellega, et oluline oleks kaasajastada eh, tööhõive teenuseid, et need paremini kohaldada muudatustega meie eh, tööturul. väga paljud viiekümne üheksast muudatusettepanekust on väga äh, sarnased, ehk siis on võimalik nad üle võtta erinevate äh, varjunditega. ma tahaks rõhutada kahte küsimust, mis tunduvad olevat keerulisemad. kõigepealt äh, parlamendi seotus kogu võrgustikuga, nimelt äh, soovitakse, et kogu võrgustik oleks seotud parlamendi poolt langetatava otsusega, ega mis tehakse uuesti iga seitsme aasta tagant ning Euroopa Parlament peaks äh, äh, hindama äh, kogu tehtavat tööd. see oleks meie jaoks mõistlikum ja kasulikum, et parlamendil oleks aktiivne õigusloomeline roll mitte ainult äh, passiivseks äh, jäädes arvamust avaldada. arvan, et meie eesmärke on võimalik äh, paremini saavutada, kui parlamendi õigusloomelisse rolli juurde jääme. teine oluline küsimus on kogu võrgustiku koostöö kolmandate riikidega see teema on praegu olulisem kui kunagi varem, võttes arvesse, et Suurbritannia kolmekümne esimesel detsembril on lõplikult lahkunud Euroopa äh, südamest. siin on väga palju erinevaid küsimusi. me peame jääma siiski võimalikult äh, tasakaalukaks ja arvestama ka mitmesuguseid eelarve küsimusi mina arvan, et, et kogu võrgustikul on väga suur äh, lisandväärtus, mina üritan võimalikult äh, paljus arvesse võtta meie komisjonis kolleegide nägemusi, suur aitäh! nüüd saab sõna äh, proua Rondinelli. suur aitäh teile e e on äh, väga tervitatav, et komisjon soovib äh, Tööjõuametite suuremat koostööd, sest äh, selles lisandväärtus on täiesti selge, toetan raportööri lähenemist protsessile, ma esitasin muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on minu jaoks oluliste küsimuste esiletõstmine, kõigepealt siis see et äh, tegemist, äh, koostöö ei oleks lihtsalt eesmärk iseeneses, äh, vaid et võetakse arvesse mõju täielikule tööhõivele ning kõik, kõiki tööjõuameteid on kutsutud üles osalema. roheline lepe kutsub üles uutmoodi Eh, uutmoodi tarbima ja eh, siin on oluline arvesse võtta eh, mitmesuguseid keskkonna aspekte. Te räägite liialt kiiresti, ei ole võimalik teid tõlkida, ütleb esimees. vabandust. ma ei teadnud, kui palju mul on äh, Äh, ka ma ei teadnud, kui palju mul aega on. ühesõnaga äh, peaks äh, olema arut-, peaksime arutama seda, kuidas see kõik meie rolli mõjutab ja süvendab. keegi ei soovi rohkem vist sõna võtta, annan nüüd sõna komisjonile, komisjoni esindajale. Thank you very much, chair and uh, thank you to the raporteur. suur aitäh. suur tänu kõikidele variraportööridele, siin ei ole tegelikult palju enam midagi lisada, kõik on teinud ära hea töö. ja väga tore on, et võrgustik on toetuseks liikmesriikide tööhõiveasutustele. tegemist ei ole komisjoni osalusel toimuva võrgustikuga, tegemist on siis võrgustikuga, mida jagavad tööhõiveametid ise ja see toetab nende olulist tööd meie poliitilise tegevuse jõustamisel selle jõustamisel, mille üle langetate otsused teie õigusloojatena, nagu näiteks noorte tagatis, Euroopa Sotsiaalfondi ellurakendamine ja nii edasi. pidev teabevahetus, pigem arendustee on, on kasulik. mõningad üksikud kommentaarid digitaliseerimisega kohta saadetud sõnum on väga hea samuti viited Euroopa rohelisele kokkuleppele ning mõnedki teised raporti ettepanekud ning muudatusettepanekud. mis puudutab pikendamist või ajastust, siis jah, ajastus on siin ainult aluseks seoses eelarvega võrgustikku ei kavatseta peatada muidugi, aga on võimalik äh, siis õigusloojatel ise kahekümne seitsmendal võrgustiku aidata ajakohastada, mis on rahvusvaheline koostöö, siis on oluline öelda, et rahvusvaheline koostöö toimub, rahvusvahelist koostööd lubatakse otsusega, aga kui me seda liiga palju toonitame, siis jääb mulje, nagu oleks tegemist äh, rahvusvahelise ühendusega ja me tahaksime siis natukene hoolikalt ja ettevaatlikult siin toimida. suur tänu teile suurepärase töö eest! aitäh! ja võib-olla on raportööril ka midagi lisada, kui ei ole siis eh, suur tänu variraportööridele ja raportöörile, tuletan tähtaegu ka teile veel meelde. muudatusettepanekute tähtaeg oli kolmekümnes jaanuar ning eh, komisjonis räägime nendest eh, täna, hääletame aga kahe, rääkisime ka täna ja hääletame kahekümne kuuendal märtsil. ja nüüd läheme edasi elektroonilise hääletuse juurde. esimene teema on Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta ja iga-aastane majanduskasvu analüüs ka aasta kaks tuhat kakskümmend. üks hetk, palun. Queria fazer um, um, uma comunicação. Neste momento há do, dois lugares enne kui me asume hääletama, on mul üks äh, teadaanne. Renew fraktsioonis on äh, praegu kaks äh, vaba kohta nii-öelda puudu, et ja neid siin ei saa ja neid ei saa asendusliikmed asendada, neil on, meil on ainult siis viiskümmend kolm komisjoni liiget kohal viiekümne viie asemel nii et kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, siiski vastu võetud, parandab esimees, kas tahate, et me kontrolliksime elektrooniliselt üle? kompromiss N. kompromiss N poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Excuse me? vabandust. palun korrake üle, mis kompromiss see, mis, millist kompromissi me kontrollime? kompromiss E. kontrollime kompromissi E. Abrimos a votação. Alustame hääletust. poolt, vabandab esimees hääletame kompromissi E, täpsemalt öeldes kontrollime elektrooniliselt hääletust kompromissi E üle. ma vabandan, paistab, et siin on mingi segadus. kordan üle, kontrollime kompromissi E elektrooniliselt. ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss D. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kuus, esimene osa, poolt, vastu dalla sua lingua. võtke arvesse, palun, et tõlge jõuab paar sekundit hiljem, palun Äh, pisut oodata, sest vastasel korral tekib kohutav segadus, me enam ei saa aru, mida me hääletame. suur tänu, äh, ütleb esimees, ma püüan aeglasemalt rääkida ja nüüd siis muudatusettepanek äh, sada viiskümmend kuus, esimene osa, palun. ja tegemist on siis lisaks kompromissi, lisaga kompromissile, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lähme edasi, kompromiss G. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd läheme edasi. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, teine osa. hääletame seda lisana kompromissile I poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletame siis muudatusettepaneku sada kaheksakümmend kaheksa, teist osa hääletus algas ja hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt kompromiss L, hääletus algas Já todos votaram? A votação está encerrada. Kas kõik on hääletanud? Hääletus lõppes. Vastu võetud. Kompromiss ka poolt. Vastu. Erapooletud. Vastu võetud. Kompromiss ka poolt. Vastu. Erapooletud. Vastu võetud kompromiss M. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuurikomisjoni muudatusettepanek viis poolt poolt. kuld viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis läheme edasi, kompromiss A kuu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss P yes,. kompromiss B, sorry. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuld kümme, vabandust, kompromiss Q poolt. Que em português? Compromiss Q. Compromiss Q. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kompromiss Q hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud. vabandan, ütleb esimees, tegelikult tagasi lükatud kaks häält oli rohkem tagasilükkamise poolt. ja nüüd siis äh, muudatusettepanekud sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kolm. hääletus algas. ja suur tänu, hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, ei, ähm, see langeb ära. siis see langeb ära siis äh, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis V poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd kompromissi kolmsada kakskümmend kaks teine osa poolt, E e me hääletame muudatusettepanekut kolmsada kakskümmend kaheksa, vabandust, teist osa, seda lisana kompromissile Z. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kaheksa, teine osa, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kolmsada kakskümmend teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kolmsada kakskümmend, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes ja langeb ära. kas me peame kordama seda hääletust? Vamos repetir. Emenda 320 kordame siis seda hääletust, muudatusettepanek kolmsada kakskümmend, teine osa. hääletus algas. ja kui kõik on hääletanud, siis nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. Lähme edasi. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme edasi volituste juurde. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kompromiss AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AH poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss ai poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss aj poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ak poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A N poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss AS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AU poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus, elektrooniline hääletus. hääletus algas. kas kõik hääletasid? kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused raportöörile, Klara Dobrele. suur tänu ja läheme edasi järgmise hääletuse juurde selleks on Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa. hääletus avatud, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksateist teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa muudatusettepanekud kaks, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa muudatusettepanek tuhat kakssada seitsekümmend viis ja kaks seitse kuus, kaks seitse seitse, kaks seitse kaheksa, identsed muudatused, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. ehk siis teine osa muudatusettepanekutest kakssada seitsekümmend viis, kaks seitse kuus, kaks seitse seitse ja kaks seitse kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud vabandust, ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et kuna te juhatate hääletamist portugali keeles, siis mõnedesse keeltesse läheb näiteks topelttõlge, see tekitab viivituse ja väga keeruline on hääletada, leida üles number ja meil on ka viipekeeletõlge nii et äh, põhimõtteliselt minuni jõuab tõlge kolme keele kaudu, te küll juhatate hääletust hästi, aga kas te võiksite teha seda aeglasemalt? aitäh ja väga vabandan. kaks kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaks kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vabandust, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene osa kolm, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate üle kontrollida? hästi. esimene osa kolmsada kakskümmend kuus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud. esimene osa muudatusettepanek kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kolm, kaheksa ja kolm, neli, kolm identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, viis, neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kümme, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kontrollime teine osa, kolmsada kümme. hääletus avatud, hääletus lõppenud vastu võetud. kolmsada kaheksa, esimene osa, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kuus, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle, kolmsada kaheksakümmend üks hääletus avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine langeb ära. seega neli, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. nelisada kakskümmend kaheksa, hääletus alanud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud tagasi lükatud. nelisada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd mitu tükki koos, nelisada kümme, neli, neli, viis, neli, neli, seitse, neli, neli, kaheksa, neli, viis, kuus identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud hääletame mitut muudatusettepanekut koos. nelisada kümme, nelisada nelikümmend viis, nelisada nelikümmend seitse, nelisada nelikümmend kaheksa ja nelisada viiskümmend kuus. Need on identsed ja hääletame neid plokina, kes on poolt. kas neli, neli, viit saab hääletada eraldi? Need on identsed võib edasi minna. hääletame siis neid muudatusi plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, viis, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, neli neli, kuus, kaks, identsed. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi põhjenduspunktid ja volitused. muudatus üks langeb ära, muudatus kolm, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatused neli, viis ja kuus ühe plokina, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, ei, see langes ära. hääletame muudatusettepanekut kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, nelikümmend kaks, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm plokina. Need on kõik identsed. sealhulgas kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli ka, nii et kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jällegi plokina kakskümmend üheksa, kolmkümmend, nelikümmend üheksa, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa ja kuuskümmend viis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend kaks, hääletus alanud. hääletus lõppenud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa ja nelikümmend. ei, vabandust, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ühiselt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus alanud nüüd on hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus, sada kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt. vabandust, sada kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm. kontrollime üle sada kakskümmend kaks. hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. sada kakskümmend kaheksa, hääletus alanud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. viik. ehk siis tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. sada kakskümmend üheksa hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. plokina hääletus sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend seitse, saad, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud ühehäälselt. Vamos passar à última, à última votação com o fecheiro. Läheme edasi. Meie viimane hääletus, mis puudutab äh, kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarve üldiseid suuniseid ja alustagem hääletamisega, muudatusettepanek üks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt. vastu. erapooletud vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Er kompromiss kaks poolt, vastu. vastu võetud. muudatus kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatus kümme hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud. vist on vastu võetud, kontrollime. muudatus üksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmteist esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kolmteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. teine osa, muudatus kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud ma ei näinud hästi, nii et kontrollime viisteist, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud neli, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, ainult teine osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd resolutsiooni elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja suur aitäh kõigile raportööridele, suur aitäh tõlkidele, sest võib-olla ma tõesti kiirustasin ning paluksin äh, mõistmist, sest ma esimest korda juhatasin hääletust ning äh, ilmselgelt äh, oli selliseid asju, mis äh, ei läinud väga hästi minu kogenematuse tõttu. ning koordinaatorite koosolek äh, algab kell üksteist null null.